missioon, tegi siin väga suure töö ära ja see töö oli väga väärtuslik ja on väga heaks aluseks meie tulevaseks tööks. aitäh teile selle eest ja aitäh ka selle arutelude eest, mis minu arvates on tõesti suurepäraseks juhiks, juhiseks meie tulevases töös, aitäh!